Colleagues, welcome to this after- kolleegid, tere tulemast pärastlõunasele koosolekule. võtame nüüd ette päevakorrapunkti number üheksa, esimene elektrooniline hääletus ning hääletame arvamuse projekti nõukogu otsuse kohta, mis puudutab Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimist arvamuse koostajaks on Petras Austrevitšius. kas te sooviksite ka sõna? ei, arvamuse koostaja sõna ei soovi. ja siis võime kohe minna elektroonilise hääletuse juurde. ja hääletus on nüüd alanud. One vote left okay, no, one, one, one. The vote is closed. ja hääletus on lõppenud. ning arvamus on vastu võetud viiekümne seitsme poolthäälega, kolm oli vastu ja nüüd päevakorrapunkt number kümme. arvamuse projekt, mis puudutab nõukogu otsust Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimist arvamuse raportöör on taas kord Petras, kas äh, Petras sooviks nüüd sõna võtta? väga kahju, et sõna ei soovi, siis äh, avan hääletuse, palun hääletage. ja hääletus on lõppenud. arvamus on vastu võetud viiekümne kolme poolthäälega ning vastuhääli oli kümme nüüd jõuame juba päevakorrapunkti number üksteist juurde. soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kodukorra artikli sada kaheksateist alusel tuumarelvalepingut õppekäest tõkestamise lepingu kahe tuhande kahekümnenda aasta läbivaatamisprotsessi ning tuumarelvastuse kontrolli ja desarmeerimise võimaluste ettevalmistuseks So the rapporteur is Sven raportöör on Sven Mikser. kas Sven Mikser sooviks ka sõna? ja palun. jah, aitäh, esimees. ma ei ole nii tagasihoidlik kui minu hea sõber Petras, seega paar sõna raporti kohta. selle aasta uus konverents tähistab viiekümnendat Äh, esialgse NPT lepingu jõustumise aastapäeva. minu meelest see leping on andnud üliolulise raamistiku tuumarelva leviku tõkestamiseks ja desarmeerimiseks ning lisaks selleks, et äh, stabiliseerida tsiviiltuumaenergia äh, kasutamise, nii et on minimeeritud tuumarelva leviku oht ning Euroopa Liidu julgeoleku huvides on, et äh, selle aasta konverents toimuks edukalt, mitte ainult seetõttu, et tegu on juubeliaastaga, vaid seetõttu, et suutmatus äh, jõuda kokkuleppele üliolulise dokumendi osas oleks juba teine järjestikune läbikukkumine, sest viis aastat tagasi toimus samuti konverents äh, mille tulemusena konsensuslikku dokumenti ei loodud. ma tahaksin väga tänada neid kolleege, kes aktiivselt osalesid selle dokumendi koostamisel. Nad tegid seda esitades hulgaliselt muudatusettepanekuid, millest paljud minu meelest muudavad esialgsed soovitused veelgi tugevamaks ja selgemaks eriti tahaksin tänada variraportööre, kellega meil oli väga konstruktiivseid arutelusid ning meil õnnestus äh, muuta hulk äh, muudatusettepanekuid kümneks kompromissmuudatusettepanekuks ning ma loodan, et te toetate äh, nende kombinatsioonide vastuvõtmist siin Ahveti komisjonis ning ka täiskogul. Anyone... aitäh, Sven Mikser, kas keegi veel sooviks sõna võtta sel teemal? ei, keegi sõna ei soovi. seega võime nüüd alustada hääletusega. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt ja vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek ük-, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu lük-, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend elektrooniliselt, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ning see on vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viiskümmend kolm muudatusettepanekut elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. peame ka seda elektrooniliselt kontrollima, hääletus on alanud. hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. ja see on selgelt vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend seitse, hääletus on alanud It's closed. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime, seitsekümmend üks ettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on ilmselgelt tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm langeb ära, seitsekümmend neli, seitsekümmend üht ettepanekut vastu ei võetud, seega nüüd muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümmend nelja, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning see on vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. peame seda kontrollima, hääletus on alanud. ja hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud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 closed. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada üks härra Dojani ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. ma olen üsna kindel, et see oli tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud, sada kolmteist, Dajani ettepanek. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist ettepanekut ei ole keegi üle võtnud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja põhjenduspunktid. number kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime number seitset, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ning põhjenduspunkt kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, number üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. number kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist langeb ära ja siis on põhjenduspunkt kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kontrollime seda siiski. hääletus on alanud Clear, but... minu meelest oli asi väga selge, aga hääletus on lõppenud ja tõepoolest. niisiis tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kontrollime number seitseteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ja see on selgelt vastu võetud. ning kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime number kakskümmend ettepanekut. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, selle on üle võtnud Petras, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kolmkümmend kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse. ja. We're now coming to thirty 30 nüüd jõuame muudatusettepanekuni kolmkümmend seitse ning äh, on suuline muudatusettepanek. jah, me tahaksime lihtsalt muuta intentional sõna unintentional'iks, whereas the risks of accidental, mistaken, unauthorized or unintentional use, mitte intentional use. see muudatusettepanek puudutab ainult esimest osa, sest äh, hääletus on jagatud kahte ossa. seega need kaks sõna tõepoolest, kaks tähte tõepoolest muudavad tähendust veidi niisiis, kas äh, kõigile sobib see suuline muudatusettepanek, niisiis kolmkümmend seitse esimene osa, kes on poolt, vastu ja erapooletud, kontrollime seda. kolmkümmend seitse esimene osa, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. osa kaks kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend üheksa härra Vaimersi ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nelikümmend kolm, kes on poolt Urmas Paeti ettepanekule, vastu, erapooletuid. peame seda kontrollima. hääletus on alanud kaks häält on endiselt puudu. kas te sooviksite hääletada? ei, siis äh, hääletus on lõppenud. ja suure enamusega vastu võetud. nelikümmend neli Another Jean, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime nelikümmend neli ettepanekut hääletus on lõppenud ja see on napilt tagasi lükatud. ning nüüd äh, number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis on meil suuline muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis äh, muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, elektrooniline hääletus muudetud arvamuse projekti kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kuuekümne ühe poolthäälega, üks vastuhääl, palju õnne, Sven Mikser, ilmselgelt suurepärane raport. selline oli tänane hääletus, me jätkame oma koosolekuga viie minuti pärast, kui tervitame siin Joao Lodomelidat